invito a pronunziare il suo kutsun üles esinema oma kõnega Euroopa Parlamenti presidenti Antonio Tajanit. Majestà. majesteedid, härrad presidendid, härrad peaministrid, lugupeetud Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide kolleegid, lugupeetud proua Kool Richter, lugupeetud perekonnaliikmed, ekstsellentsid austatud mälestustseremoonial osalejad. täna avaldame viimast austust Helmut Koolile, suurele eurooplasele, suurele riigimehele, poliitilisele hiiglasele, kes oli suuteline kuulama kodanikke ja vaatama kaugemale silmapiirist Helmut Kohl oli eelkõige vapper inimene. ta oli vabaduse ja demokraatia eestkõneleja. ta oli meie kontinendi taasühendamise eestvedaja. kõik oli alati kaitses ta inimväärikust, müüride vastu, raudse eesriide vastu, totalitarismi vastu väärtused, millel seisab meie Euroopa Liit, olid ka tema tuhande lahingu lipuks. just nendele väärtustele toetub Euroopa Liidu leping rahu, vabadus, heaolu, julgeolek, piirideta õigus tema usk nendesse väärtustesse, tema usk inimesse on aluseks lepitusele meie eurooplaste vahel. see puudutab sügavalt meie mälu. Helmut Kohl oli eestkõneleja tervele pere, tervele põlvkonnale, kes ohverdas oma elu uuele Euroopa taassünnile. ta kuulub viimasesse põlvkonda, kes sai oma nahal tunda sõjapõrgut. selle põlvkonna jaoks natsionalismist ülesaamine oli tulevikuunelm, rahuunelm laste jaoks. väljapaistev naine Simon Veil kuulus samasse põlvkonda. siinkohal mälestame ka teda, ta oli esimene Euroopa Parlamendi president pärast esimesi otseseid valimisi. lootus, usk paremasse tulevikku oli nende suurte eurooplaste jõud. sama lootus võimaldas isad, Euroopa isadel ja asutajatel Schumannil, de Gasperil, Adenaueril, Spakil ravida sõja sügavad haavad. tänu neile tulime välja sõja laast, laastustööst, ühendasi, ühendasime ja ehitasime taas üles meie kontinendi, seadsime kõige keskmesse vabaduse ja üksikisiku väärikuse. Helmut Koor väärib ilma igasuguse kahtluseta aukohta Euroopa panteonis. tuhande üheksasaja kaheksakümne kolmandal aastal pöördudes Euroopa Parlamendi saadikute poole, ütles ta. kui me vaatame täna Euroopat, mõistame, milline õnn sünnib, kui me tugineme sõprusel ja koostööl. just sellest lähtudes töötas ta katkematult selleks, et tugevdada Euroopa Liitu, selleks, et avada Euroopa Liit kõigile meie kontinendi demokraatiatele ja tugevdada Atlandi-ülest liitu. kuueteistkümne aasta lõpul kantslerina oli kool alati otsustavaks eestvedajaks sü-, kõigis sündmustes, ükski leht Euroopa integratsiooni ajaloos ühtegi seda lehte ei saa lugeda ilma tema vapruseta. siia kuulub Euroopa Parlamendi rolli tugevdamine, kodanikupoliitiliste ja majandusõiguste ala loomine, ühisraha loomine, ühtekuuluvuspoliitika. tutvusin riigikantsler kooliga kui oma poliitikukarjääri alguses üheksakümne neljandal aastal saatsin Itaalia peaministrit ametlikul visiidil Bonnis. mulle avaldas muljet tema karisma, tema selgeltnägelikkus, tema kaugelenägevus, kuid samuti tema suutlikkus kuulata ja mõista teise poole seisukohti. ja mõistsin toona, et Helmut Kooli jaoks taasühendamine ei tähendanud mitte sakslaslikumat Euroopat vaid euroopalikumat Saksamaad. Saksamaa taasühendamine ja Euroopa taasühendamine oli tema jaoks nagu ka Adenaueri poolt ühe ja sama medali kaks poolt. Euroopa kool sirutas käe noortele Ida-Euroopa demokraatiatele. me olime, me olime valguse majakaks miljonitele eurooplastele, kes just olid väljunud kommunistliku diktatuuri ikkelt. Neile avas Euroopa oma uksed, näidates üles solidaarsust, aidates neil liikuda turumajanduse poole, õigusriigi poole, jõukuse poole. kooli Euroopal ei olnud hirm omaenda tulevikku kujundada. nii võiks paari sõnaga kirjeldada tohutut pärandit, mille jättis meile kool ning samuti tohutut va-, vastutust, mis käib selle pärandiga kaasas. see teatepulga üleandmine, nagu teate jooksus, peab meid viima edasi. oma elu jooksul sai Helmut Kohl palju autasusid oma panuse eest Euroopa üle, ülesehitamisse. Nende hulgas Karl Suure auhind ning samuti Asturia printsi auhind. aga tõeline tunnustus on see, mida avaldab talle täna ajalugu. rohkem kui kunagi varem peab tema eeskuju ol-, olema meile juhiks selleks, et koos ehitada üles meie tulevikku, selleks, et lähendada institutsioone rahvastele, selleks, et anda konkreetsed vastused nende muredele. täna rohkem kui kunagi varem peame koolilt õppima, valima lootuse ja jätma kõrvale hirmu ja seda ootavad meilt ka meie kodanikud. vaprus, olla ühtsed, vaprus muuta, sest mitte raskused ja väljakutsed ei määratle eurooplasi, vaid meie suutlikkus neid ületada. nagu kool ja teised temaaegsed liidrid, peame töötama koos selleks, et anda uus hoog Euroopa ideaalile. tõhusam Euroopa, mis suudab kaitsta kodanikke selle tormise mere eest, milleks on üleilmastunud maailm. kui inimõigused on ohus, kui inimestele saab osaks diskrimineerimine ja vägivald nende uskumuste ja veendumuste tõttu, siis vaatab maailm Euroopa Liidu suunas, oodates lootust ja toetust. see Euroopa, meie Euroopa, peab tõstma pea ja muutuma nende väärtuste sümboliks kõikjal maailmas vabaduse majakas, õiguste kaitstja. selline peab olema Euroopa, ainus kontinent, kus surmanuhtlus on ära kaotatud. selline on Euroopa, mida soovis näha Helmut Kohl. midagi palju enamat kui lihtsalt turg või ühisraha. identiteet, mida on ehitatud läbi sajandite, ühtekuuluvus, vabaduse, jõukuse ja rahu ideaal Roomas kahekümne viiendal märtsil käesoleval aastal, kuuskümmend aastat pärast lepingute allkirjastamist, võtsime kohustuse lõpule viia kooli ja teiste suurte eurooplaste poolt ette võetu. nagu kool meile näitas, peame oskama vaadata kaugemale tänastest huvidest, peame laskma end juhtida Euroopa lõimimise aluseks olevatest väärtustest. Saksamaa taasühendamine on selle kõige vaieldavam näide, vaieldamatum näide samuti moodi sõprusžest, mis ühendas Francois Mitterrandi ja kooli Verdõnis. kaks meest, kaks rahvast, kes sirutasid üksteisele käe pinnal, millel nad varem võitlesid. see ei ole kõige lühem tee, see ei ole kõige lihtsam tee, kuid see on ainus tee, mida mööda saame minna selleks, et võiksime omaks pidada seda suurt projekti, milleks on meie Euroopa projekt. selle sisuks on lootus ja tuleviku väljavaated tulevastele põlvkondadele ja kõigil nendel põhjustel koolimälestus jääb elavaks kõigi nende südames, kes nagu meie armastavad Euroopat. Wir werden hier Idee Europas mit uns in die Zukunft tragen. suur tänu, Helmut Kool, me kanname teie Euroopa idee koos endaga tulevikku. Grazie, president. suur tänu, härra president. Grazie, president suur tänu, härra president. ja nüüd ma paluksin kõnepulti härra Jean-Claude Junckeri, Euroopa Komisjoni presidendi. Monsieur le Président du Parlement, Majas. austatud Euroopa Parlamendi president. daamid ja härrad, lugupeetud presidendid, lugupeetud peaministrid, ekstsellentsid, daamid ja härrad ning paljude jaoks siin saalis ka kallid sõbrad. me jätame täna hüvasti Helmut Kooliga, Saksa ja Euroopa riigimehega. ja mina jätan hüvasti truu sõbraga, kes aastaid, suisa aastakümneid minuga armastusväärselt ühte rada käis siin teie ees ei räägi täna komisjoni president, vaid sõber, kes leinab oma sõpra. Helmut Kohl oli sõjajärgne hiiglane. juba oma eluajal kirjutas ta end ajalooraamatutesse ja ta jääb sinna. ta oli keegi, kellest sai Euroopa mandri monument mille ette pannakse nüüd nii Saksa kui ka Euroopa pärgasid, neid suisa tuleb sinna panna. tema sooviks oli, et temaga jäetaks hüvasti Strasbourgis, selles Saksa-Prantsuse linnas, Euroopa piirilinnas, mis oli talle väga südamelähedane. ja sellele soovile tuli vastu tulla. tänane leinatalitus ei ole mitte Saksa oma, vaid Euroopa oma, seega ka Saksa oma. me alustame täna päeva Strasbourgis ja lõpetame selle päeva Speyeris, Speyeri toomkirikus, mis oli talle terve elu väga tähtis. Helmut Kohl oli Saksa patrioot, aga ta oli ka Euroopa patrioot. ta oli keegi, kellele meeldis inimesi ja asju kokku viia ja neid kokku tuua. ta oli Saksa ja Euroopa patrioot, sellepärast et tema jaoks ei olnud vastuolu sakslaslikkuses, selles, mis on Saksa oma, ja euroopalikkuses, mida tuleb saavutada. Prantsuse filosoof Blaise Pascal on öelnud, et talle meeldivad asjad, mis käivad koos. J'aime les choses qui vont ensemble. Helmut Kooli jaoks Saksa ja Euroopa ühendamine käisid käsikäes Need olid ühe medali kaks külge. nii nagu nii tema kui ka Konrad Adenauer olid kogu aeg seda toonitanud. ta võttis selle juhtmõtte Adenauerilt üle ja oma mõtete ning tegudega rakendas ta seda ka kogu aeg praktilises elus. selle kohta on palju näiteid. näiteks Berliini müüri langemine nii Euroopas kui ka kogu maailmas tervitati seda rõõmsalt. Saksamaade ühenemine, millesse ta uskus kompromissideta. aga samal ajal Euroopas oli sellele nii vastupanu kui ka avaliku äh,, avalikult oldi sellele vastu. Helmut Kohl võitles kannatlikult, aga alati entusiastlikult Saksamaade ühendamise eest. tal oli seda võimalik teha edukalt sellepärast, et tema reputatsioon oli aastatega kasvanud ja ta näitas täiesti usutavalt, et ta tahab euroopalikku Saksamaad, mitte sakslaslikku Euroopat. ta tahtis äh, Saksamaa ühendamist ja ta mitte ainult ei tahtnud seda, vaid ta võitles selle eest kogu jõuga ja tal õnnestus ka teisi veenda selles ajaloolises õiges kursis ja sellepärast oskas ta ka väga õigesti haarata vanajumala mantlihõlmast, mida ajalugu äkitselt ja ainult väga lühikeseks hetkeks välgutas. Äh, äh, mitte igaüks Saksamaal ja Euroopas ei tunnetanud seda vanajumala mantlihõlma, tema küll. ta tundis, et Saksamaade ühendamine on käegakatsutav, ta oskas täiesti õigesti ära hinnata seda ajahetke teised oleks läbi kukkunud selle kogu ajajärku kujundanud ülesandega. oli tunda, et sellel mehel on väga tugev perspektiivitunnetus. Helmut Kohl arvestas Saksa huvidega, e-, arendas edasi Euroopa huvisid ja samal ajal pööras ta oma pilguga alati Ida- ja Kesk-Euroopasse. mitte ainult Poola poole, aga eriti just Poola poole. Helmut Kohl ei vastutanud äh, natside kuritegude eest Poolas, aga ta oli vägagi teadlik, milline on ajalooline vastutus, mis oli Saksamaa õlgadel, täpselt samamoodi nagu ka Willy Brandt, kellega ta oli Willy Brandti elu lõpuni väga lähedane. Helmut Kohl ja Willy Brandt on meie aja kaks suurt meest. laienemine mandri kesk- ja idaossa ei olnud Pooli jaoks ettekujutatav ilma Poolata ja oleks väga tähtis, et me seda ei unustaks Helmut Kohl ei olnud mitte ainult Saksamaade ühinemise arhitekt, ta aitas palju rohkem kui teised kaasa lepitada Euroopa ajalugu ja Euroopa geograafiat. tema oli üks nendest, kes tegi lõpu Euroopat lõhestanud Ida- ja Lääne-Euroopaks jaganud Jalta lepingule ja peale selle Ida-Euroopa, Kesk-Euroopa ja muide ka Lõuna-Euroopa peavad olema väga tänulikud Helmut Toolile. me ei tohi ka seda unustada. peale selle tuleb rääkida ka suhetest Iisraeliga, mida ta ka edasi arendas väga nutikalt ja suure südamega. ta oli Iisraeli suureks sõbraks ning samamoodi ka suhted endise Nõukogude Liidu ja Venemaaga, sellele pööras ta samamoodi tähelepanu väga nutikalt, ta teadis väga täpselt, äh, äh, millised on Venemaa sügavused. samal ajal aga oli ta ka Atlandi ühiste suhete edasiarendaja, tegi seda veendunult ja aktiivselt. pärast äh, Helmut Schmidti surus ta läbi NATO topeltotsuse ja see oli täiesti vastu toonasele ajahõngule. Maike mina olen arvatavasti ainus inimene siin saalis, kes on Helmut Kooli nutmas näinud ühel kohtumisel, see oli kolmeteistkümnendal detsembril tuhat üheksasada üheksakümmend seitse. sellel päeval Euroopa Ülemkogu Luksemburgis minu juhtimisel otsustas, et võetakse vastu Kesk- ja Ida-Euroopa riigid ning ka Küpros ja Malta. lõunasöögi ajal palus Helmut Kool sõna. muide, täiesti erandlikult palus ta seda, sest äh, tihti ta seda ei teinud ta palus sõna lõunasöögi ajal ja pisaratest summutatud häälel ütles ta, et liitumisläbirääkimiste alustamise päev kuulub tema elu kõige ilusamate hetkede hulka, et tema Saksa liidukantslerina saab tunnistajaks olla Euroopa kokkukasvamise ajaloolisele hetkele. täitis teda suurte tunnetega ja ta ütles, et et see õudus, mille Saksamaa oli üle Euroopa toonud, sellel oli võimalik lõpp teha. siis vaikselt ja mõttesse vajunult nuttis ta pikka aega. ja ta ei olnud ainuke. kuid mitte keegi ei tundnud piinlikkust oma pisarate pärast. see oli Euroopa oma parimast küljest. ka euro küsimuses koos minu sõbra Teo Vaigeliga oli tema kandvaks jõuks. jah, ta esindas Saksamaa huviseid ja tegi seda karmikäeliselt. ta surus lepingusse läbi Euroopa Keskpanga sõltumatuse, tegi seda alguses sõbralikult ja siis hiljem üha jõulisemalt, isegi kui vastupanu oli suur. tema toetus eurole sõltus sellest ja ilma Helmut Koolita meil eurot ei oleks. valuutaliiduga muutus tema arvates Euroopa ühendamine tagasipöördumatuks tema jaoks euro oli teistsuguse vahenditega läbi viidud Euroopa rahupoliitika. veel üks asi, mis Helmut Kooli iseloomustab. ta austas kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ühtemoodi, suuri, aga eriti ka väikseid ja eriti just väikesed liikmesriigid teadsid, et ta mõistab neid ja arvestab ka nende huvidega ja see, mida Euroopas väga tihti juhtub, kui tekkisid probleemid, ütles ta, et meil tuleb Euroopa pealinna tulla ja ei ole mitte mingit mõtet, et neid probleeme lahendatakse riiklikul tasandil. austatud Vabariigi President Helmut Kohl oli Saksa-Prantsuse jätkuva leppimise eestkõneleja, jätkates kindlameelselt De Gaulle'i ja Adenaueri teel. tema, kes ei osanud prantsuse keelt, teadis Prantsusmaast kõike, tema ajaloost, Prantsusmaa juurtest, tema piirkondadest. eriti hästi tundis ta Elsassi, mida ta armastas ja tihti külastas. teadis peast Elsassi parimaid restorane, mida on palju ajalukku läheb pilt, mis ütleb kooli ja tema lähedaste suhete kohta Prantsusmaaga kõik. päev, mil Verdanis ulatasid Helmut Kohl ja Francois Mitterrand teineteisele käe. see oli päev, mis kinnistas igaveseks Prantsuse ja Saksa vendluse. see, et me jätame temaga hüvasti siin Strasbourgis Euroopa Parlamendis kelle vankumatu sõber ta oli. siin paarsada meetrit, paarisaja meetri kaugusel Reini jõest. Rein, mis on läbi imbunud ajaloost ja traagilistest hetkedest, on erakordne ja sümboolne euroopalik žest. see kaunis Strasbourgi linn, tema jaoks tõeline Euroopa pealinn, kuna siin asub Euroopa Rahva Esinduskogu, austab täna Helmut Kooli suure eurooplase mälestust. jah Helmut Kohl oli Saksa ja Euroopa patrioot. tema jaoks patriotism ei olnud kunagi patriotism kellegi vastu, vaid patriotism, mida kõikidega üheskoos tähistati. Reinimaa ja Pfalz, Saksamaa ja Euroopa langetavad oma pea Helmut Kooli hiiglasliku elutöö ees. me teeme seda suure tänutunde, jah, aukartusega. tema elu oli tihe nii mõndagi, mis temaga juhtus, on ta nüüdseks unustanud. paljut aga meenutab ta praegugi kindlasti hea meelega, ta teab ja meie teame seda ka, et ta tegi Euroopa paremaks. kallis Helmut, ma arvan, et sa oled nüüd taevas. palju parem oleks, kui sa oleksid siin. aga luba mulle, et sa nüüd taevas kohe uut kristlike demokraatlik, kristlik-demokraatide kohalikku haru ei asuta sa tegid piisavalt palju oma partei, oma riigi ja meie ühise Euroopa jaoks, aitäh! puhka rahus, liidukantsler ja kallis sõber, sul oli tõesti väga rikkalik elu ja pärast seda elu oled sa ära teeninud igavese rahu suur tänu, härra president. paluksin kõnepulti Euroopa Ülemkogu eesistuja härra Donald Tuski. Szanowna rodzino, austatud pereliikmed, daamid ja härrad, külalised ja sõbrad. mina, eurooplase, poolaka ja Gdanskist põlvnejana leian, et olen just õige inimene ütlema Helmut Koolile mõned hüvastijätusõnad. Euroopa aukodanik ning Gdanski linna aukodanik. ei ole juhuslik, et minu kodulinn, linn, kus sündis Solidarność liikumine, otsustas selle tiitli kantslerkoolile anda. vähesed Euroopas mõistsid nii hästi kui Helmut Kohl, kui olulised olid vabadusejanulised ülestõusud Kesk- ja Ida-Euroopas, ühendatud Saksamaa ja seega pea kogu Euroopa ühendamise jaoks. ikka ja jälle tuletas ta meile meelde, et esimesed, kes lõid Berliini müüri mõrad, olid tuhande üheksasaja kaheksakümnendal aastal Danski laevaehitajad ja äh, seepärast äh, võitles ta nii Saksamaa taasühendamise nimel, aga toetas ka endiste Nõukogude Liidu liiduvabariikide liitumist Euroopa Liiduga. on ajalooliselt sümboolne, et äh, kui Helmut Koolini jõudis uudis Berliini müüri langemisest, oli ta Varssavis ametlikul visiidil esimese mittekommunistist peaministri juures. ja Varssavi oli esimene, kes eh, julgustas ja toetas Euroopas Saksamaa taasühendamise mõtet. Varssavi linn, mis kõige rohkem kannatas Teise maailmasõja ajal lepituse protsessi ajal tegi Helmut Kool tohutu panuse. tänu temale, nagu ka tänu paljudele teistele, said sellistest sõnadest nagu usaldus ja lepitus tähenduslikud sõnad äh, Prantsuse, Saksa ja Saksa-Poola suhetes. mul on veel meeles kaks erakordselt jõulist pilti president Mitterrand ja kantsler Kohl käsikäes Verdanis ja peaminister Masovjetski ja kantsler Kohl embuses äh, Kšužovas kaks päeva pärast müüri langemist äh, toimunud äh, jumalateenistusel. Need žestid ja otsused, mis neile järgnesid, lõid kaasaegse Euroopa nurgakivid. Helmut Kohl tõlkis Toomas Manni sõnad poliitilisse tegelikkusesse me tahame euroopalikku Saksamaad, mitte saksalikku Euroopat. kuid tema nägemus ulatus palju kaugemale kui ainult Saksamaa piirid ja huvid. erakordse järjepidevusega tahtis ta luua ühtse Euroopa, otsis seda, mis Euroopat ühendab, hellitamata samas illusioone selle osas, et on kerge minema pühkida seda, mis meid eraldab. meil on täna ühinenud Euroopa sellepärast, et ta leidis äh, selles ettevõtmises endale partnerid. Euroopa poliitilised hiiglased Lech Walesa, Francois Mitterrand, Tadeusz Mazovetski, Václav Havel ja natukene teisel tasandil Johannes Paulus teine. täna peavad nende positiivse Euroopa kangelaste järglased peavad, kummardades pea tema kirstu ees, vaatama iseenese südametunnistusse. Berliinis, Varssavis, Pariisis ja Budapestis. ühendatud Euroopaga seotud küsimustele tuleb vastata selgelt jah jah liidule, jah vabadusele, jah inimõigustele. lepitus jumalateenistuse lõpus Kšušovas ütles kantsler Kool, astuge me altarilt hea rahumeelse tuleviku suunas, mida õnnistab Jumal meie rahvaste, Poola ja Saksa rahva, meie kõigi jaoks Euroopas jäägu need sõnad meile meelde, aitäh. aitäh, härra president. ja nüüd vaatame filmi Helmut Kool, suur eurooplane. ainult tugev ja ühendatud Euroopa saab koos meie sõprade ja liitlastega Põhja-Ameerikast pidada vajalaki tea-, vajaliku dialoogi idaga ja nii tasakaalu saavutada see on hädavajalik maailma rahu tagamiseks. Freiheitswille der Deutschen. Ida-Berliini ja Saksa Demokraatliku Vabariigi sakslaste vabaduse iha võttis rahumeelselt maha müüri ja okastraadi. pärast pea kolmekümmend aastat eraldatust tähistasid inimesed Saksamaal taaskohtumist, ühtekuuluvust ja ühendamist. meil on vaja tugevat Euroopat, endasse uskuvat Euroopat, kui me ei taha muutuda maailmapoliitika mängupalliks. ütlen veel kord, meil on kõigil vaja Euroopat üheksateistkümnenda sajandi rahvusriikide kontseptsiooniga ei tee me sammugi üle kahekümne esimese sajandi läve reformipoliitika edu Kesk- ja Ida-Euroopa uutes demokraatiates on kindlasti ja ilmselgelt ka Euroopa Liidu enda huvides. igal pool seal, kus on võimalik tõketeta piire ületada, kus ideede ja mõtete üle saab vabalt arutleda kus inimestel on võimalik kokku tulla, pole usaldamatusel ja vaenulikkusel pikas perspektiivis mitte mingit tulevikku. kestva ja kindla rahu parimaks tagatiseks Euroopas on ja jääb inimeste vabadus luego al señor Felipe Gonz- annan järgnevalt sõna härra Felipe Gonzalez Marquesele, endisele Hispaania kuningriigi peaministrile, hüvasti jätuks Helmut Kooliga. Gracias. suur tänu. suur tänu Euroopa Parlamendi presidendile, komisjoni presidendile, ülemkogu eesistujale. tahaksin tänada Helmut Kooli Leske selle võimaluse eest isiklikult jätta hüvasti Helmut Kooliga, jätta hüvasti sõbraga. see on raske ülesanne. ja ma kõnelen viis minutit ainult selleks, et jätta hüvasti Helmut Kooliga ja sõbraga. sõprusel on väga oluline tähendus, see on haruldane poliitikas. usaldus, sõprus ja lojaalsus ühendada, see on haruldane. Helmut Kool pidas väga oluliseks lojaalsust, ta pidas oluliseks ajalugu. ta rääkis euroopalikust Saksamaast selleks, et mitte kunagi ei oleks enam saksalikku Euroopat. ta mõistis ühiskonna probleeme. ta uskus sotsiaalsesse turumajandusse ja ta ei arvanud mitte kunagi, et sotsiaalne mõõde Euroopa ülesehitamises oleks takistuseks. selleks, et Euroopa võiks osaleda üleilmastumises. majesteedid, riigipead ja valitsusjuhid me oleme kaotanud suure eurooplase. ja minul isiklikult on mulje, et olen kaotanud sõbra, sõbra, kellega jagasin ajaloolisi otsustavaid hetki Saksamaa jaoks, Hispaania jaoks, Euroopa jaoks, maailma jaoks. mõtlen neile otsustele, millest rääkis Jean-Claude Juncker, keskmaa raketid selles osas pidas ta maha olulise lahingu ja ma olin talle toetuseks kuni hetkeni, mil ta lükkas tagasi keskpikkusega rakettide paigutamise, mille, mille sihiks olid vaid sakslased. ta oskas prantsuse keelt, ta oskas ühte sõna. kui Francois Mitterrand võttis sõna, ütles ta, räägib Francois Esimene, Francois Suur. see väljendas tema sõprust ja kiindumust. pärast otsuste langetamist aitas ta meid, aitas Hispaaniat, aitas äh, Hispaanialt liituda Euroopa Liiduga. koos Francois Mitterrandi Delori ja teiste sõpradega allkirjastasime me ühtse Euroopa akti, mis eelnes vahetult suurele sammule edasi Euroopa ülesehitamises, milleks oli Euroopa Liidu lepingu sõlmimine. sellel teekonnal, nende ajalooliste väljakutsete ees, siia hulka kuulub ka Berliini müüri langemine. ta oska-, ta astus lahinguratsule. Berliini müür langes ja Saksamaa ühines, ta viis selle ühinenud Saksamaa ühinenud Euroopasse, ta ütles väga selgelt, ma tahan euroopalikku Saksamaad ja mitte kunagi enam saksalikku Euroopat. ja nii, see määratlebki teda ennast, see määratleb tema tahet ja just nii äh, tegutses ta liidukantslerina. euro tema jaoks ei ole mitte lihtsalt rahaline operatsioon, mitte lihtsalt majandus- ja rahaliidu leping, ta teadis väga hästi, et Saksa margast loobumine võib talle maksma minna kantsleri koha ja ta aktsepteeris seda. ja hetkel, mil ta kaotas valimised, me ju kõik millalgi kaotame valimised, siis kui ta kaotas valimised, Helmut ütles, valitsetakse miljonite häältega, kuid elatakse toetuse lojaalsusega, sõprade toetusega on oluline, olulisem elada kui valitseda, kuid isegi kui valitsemine on tähtis. ja ma ütlesin talle vastuseks, sul on truud ja lojaalsed sõbrad, kes jäävad sinu kõrvale. ja täna üks nendest truudest sõpradest soovib jätta temaga hüvasti. tahan talle öelda hüvasti, sinust jääb maha tohutu poliitiline tühik. seda täidab sinu mälestus, sinu otsusekindlus ja sinu ajalooline roll, sinu töö ja elu ajalooline roll ja selliste inimeste jaoks nagu mina jääb sinust maha tühik. kust on puudu sõprus, mida tundsime kogu sellel ajaloolisel hetkel ja meil on ometi vaja sind just praegu, kuid me sind ei unusta, Helmut, võid meiega arvestada. suur tänu, härra peaminister järgmisena annaksin sõna härra Bill Clintonile, Ameerika Ühendriikide endisele presidendile. Micah, thank you for giving me the opportunity suur tänu, et sain selle võimaluse paar sõna täna öelda. suur tänu, Peeter, Valter, Helmuti perekond. Euroopa liidrid, kantsler Merkel, president Macron, peaministrid, ametnikud ma paluksin teil mõelda millelegi, mida mul siin kirjas ei ole. ma vaatasin täna siia kogunenud rahvast ja kõiki meid, kes kunagi olid ametis. kõik meie, kes täna siia kokku tulid, no miks? sellepärast, et Helmut Kohl andis meile võimaluse olla kaasatud millessegi, mis on suurem kui meie ise suurem kui meie ametiaeg, suurem kui meie särav karjäär, sellepärast et kõik meist lõpetavad mingil hetkel sellises kirstus. ja ainus, mille me võime jätta maha endast, on parem tulevik oma lastele, jätta nendele vabadus ise teha enda valikud, sealhulgas teha vigu. mulle see meeldib. Hillary ütles, et Äh, äh, ma armastasin Helmut Kolenit sellepärast, et ta oli ainus mees, kes sõi rohkem kui mina. ta käis Washingtonis nii tihti, äh, et ta ühe kord, ükskord viis isegi mind iseenda lemmikrestorani minu kodumaal. ma soovitan seda muuseas kõigile. miks ma sellest kõigest räägin? sellepärast, et kahekümne esimese kuna esi-, kahekümne esimene sajand Euroopas, nagu te nägite, sai alguse tema ametiajal. see oli aeg, mil tuli langetada väga olulised otsused, millel on järelmõjud kõigil täna veel. ja kuna ta andis sellised vastused, nagu ta andis, oleme me siia jõudnud. kas peaks Saksamaa taas ühendama pärast Berliini müüri langemist, palju see maksma läheks? tõeline koorem oleks, aga me tahame, et kõik elaksid ühes riigis. ja me peame saama üle nendest raskustest ja kannatustest. ja tema puhul isegi, kui see läheks talle maksma valimisvõidu. sest et ida üles ehitamine läks kauem, kui oli arvata kas peaks looma tõelise Euroopa Liidu ja kas seda tuleks laiendada niimoodi, et Saksamaa ei oleks kunagi enam äh, Euroopa Liidu ääreriik. jälle kannatused ja raskused, poolakad, ungarlased, tšehhid ja kõik teised. kas on võimalik see asi üheskoos ära teha? kas Saksamaa, mida tema naabrid nii kaua umbusaldasid võtma agressiivse seisukoha ja tegema lõpu Bosnias toimuvale veresaunale. kas peaks toetama NATO esimest sõjalist sekkumist NATO liikmesriikidest väljaspool ja kas peaks esimest korda saatma Saksa väed oma riigist väljaspoole pärast teist maailmasõda? pärast sõja laastust langes lõpuks Berliini müür. kas peaks lihtsalt sellises olukorras hingama kergendunult või tunnistama, et tegemist on olnud Venemaale jubeda kogemusega ja kas peaks ulatama sõbra käe? millega käib kaasas rahaline tšekk ja kas peaks mulle andma sama võimaluse? kas äh, peaks hävitama või säilitama. laiendama selle asemel, mitte ohuna, vaid lubadusena. eripartnerlused, mis kaasasid nii Venemaa kui ka Ukraina, tagamaks territoriaalse ühtekuuluvuse ja koostöö rahvaste vahel tulevikus, need olid tõesti äh, suured küsimused, neid on täna võib-olla lihtne küsida aga vaadake, kuidas on reaalsus ja tegelikkus sekkunud meie ellu, vaadake, kui teine on pilt täna, kui see oli toona. Te võite mõelda, et et tänase reaalsuse kontekstis meie hallipäised kõik äh, võbiseme, aga ei ole selliseid võite, mis jäävad alatiseks paika ja ka kaotusi ei ole selliseid, mis jäävad alatiseks paika poliitikas. kõige olulisem on see, mis on meie mootoriks. ma armastan seda meest sest et tema isu oli suurem kui isu toidu järele. sest ta tahtis luua maailma, kus mitte keegi ei domineeri. maailma, kus koostöö oli parem kui konflikt, kus erinevad grupid langetavad üheskoos paremaid otsuseid kui diktaatorid omapäi kus noored inimesed saaksid vabalt öelda, et teil omal ajal ei olnud õigus või et vähemalt see, mis te tegite, sellest ei piisa täna. teda iseloomustas kõige paremini tema tahe alal hoida Saksamaa ajalugu ja kultuuri, alal hoida Euroopat kui see, et ta oli valmis loobuma Keskpanga esimese presidendi kohast. ja see on loomulik, me peamegi õppima, kuidas jagada asju omavahel. üle terve maailma näeme me identiteedipoliitika uut peatõstmist, kes me oleme? ja kas meid tuleks defineerida meie erinevuste või eh, pigem meie, meid ühendava vahel? ärge saage valesti aru, Helmut Kohl armastas olla sakslane. ma viisin ta omal ajal Milwaukee'sse, mis on meie kõige saksapärasem linn, viisin ta sinna ühte Saksa-Ameerika kooli, kus ta rääkis äh, äh, saksa keeles äh, selle kooli õpilastega. tema oli seisukohal, et äh, maailmas, kus kõik on teineteisest sõltuvad, kus äh, piirid olid justkui nagu võrgud, äh, kus tehnoloogia tegi kõik võimalikuks, tegi meid kõiki aga ka haavatavamaks. näiteks selliste ohtude ees nagu küberterrorism. ja et sellises maailmas tuleb otsida ühisala. ta armastas olla sakslane ta üritas mulle sundida kõrist alla asju, mida ma ei tahtnud näha ka, sellepärast et ta armastas olla sakslane. ta armastas olla eurooplane, kuid tema poliitilises, tihti ka koormavas liidri rollis oli alati ka arusaamise alge selle osas, et kahekümnenda sajandi vähktõbi tuli inimestest, kes arvasid, et domineerimine on parem kui koostöö. ja sellepärast me täna kõik siin kojas olemegi. kõik meie vanad mehed, kes kunagi olid midagi või keegi, tulid tagasi ja ütlesid, et suur tänu, et andsid meile võimaluse olla midagi suuremat kui me ise. suur tänu, et andsid meile võimaluse hetkeks peatuda ja mõelda, et Gdanski laevaehitajad Poolas, et nende teod on sama suured Jumala silmis kui meie teod. poliitika lõppkokkuvõttes ei puuduta ju seda, kuidas domineerida, vaid kuidas parandada võimalikult suurele hulgale inimestele nende igapäevast elu. üks sellise elu kõige suurematest võitlejatest on täna siin Kirstus meie ees, üks kõige jõulisemad inimesed, kas me otsustame elu või surma üle või ei, läheme tagasi koju ja nii nagu öö, äh, me räägime Aafrika päritolu ameeriklaste kirikutes, nad selles koolis räägitakse haimatist, kodukohast, kodukohta ei armastanud keegi rohkem kui Helmut Kool. nii et puhka rahus, mu sõber. kõige suurem kingitus, mille meile maha jätsid, on need õppetunnid. ja täpsemalt see, et kõige olulisem elus on see, mis me jätame maha oma lastele, vabadus, rahu, turvalisus, et nad saaksid ise oma elu üles ehitada, jahtida oma unelmaid ja mõelda, et nendest võib saada midagi väga suurt üles ehitades, mitte lammutades. said oma eluga hästi hakkama ja me, meie, kes said osa sellest, tänavad sind selle eest, aitäh! Thank you, Mr President. suur tänu, härra president. paluksin hüvasti jätuks sõna anda Venemaa Föderatsiooni peaministrile Dmitri Medvedjevile. Уважаемая госпожа Колер. Kool Richter, pereliikmed, daamid ja härrad. täna jätame hüvasti Helmut Kooliga. inimesega, keda õigustatult nimetatakse mitte ainult Saksamaa taasühendamise kujundajaks, vaid ka ühendatud Euroopa kujundajateks ja öelgem ausalt, Helmut Kool on tänase maailma kujundaja. Helmut Kool oli igas mõttes suur isiksus. ta kandis suuri mõtteid, tal olid suured plaanid, ta oli suur juht, tänu kellele ajastud muutusid palju, mis ta saavutas selle kuueteistkümne aasta jooksul, mil ta oli Saksamaa liidukantsler, on äh, tänastele poliitikutele võimatu. see, kuidas ta asju tegi, oli ainuõige. see tähendas seda, et tal õnnestus valida see ainus õige tee ja ajalugu tuli sellel teel talle järgi. ja selles mõttes oli Helmut Kohl tuleviku inimene. Saksa rahva jaoks avasta uue ajastu, ühendatuse ajastu. see uus Saksamaa on juba üles kasvanutanud uue põlvkonna inimesi. eelkõnelejad on juba öelnud, et toona ei olnud kõik valmis seda aktsepteerima, aga Helmut Kohl teadis väga hästi, mida tähendab sõda. ta oli seda näinud ise teismelisena ja tal läks kaua, et jõuda selleni, et Euroopat ei eralda enam kaevikud, piirid, vaenulikkus. suur poliitik Helmut Kohl sai aru, et ainult siis, kui me ületame eraldusjooned Euroopas, saab võimalikuks ka tema enda kodumaa ühendamine. sellel teel oli Venemaa minu kodumaa, tema usaldusväärne partner. meie rahvas sai väga hästi aru, kui ohtlik on teineteisele vastandumine ja kui väärtuslik on rahu see andis neile, kes eile veel olid vaenlased, hakata üheskoos üles ehitama tulevikku teineteist austades. Helmut Kohl tegi isiklikult palju ära selleks, et meie suhetest kujuneksid edukad suhted, ajalooliselt edukad suhted ja Venemaa hindab seda panust kõrgelt Helmut Kohl saavutas oma elu peamise eesmärgi. ta jäi küll ikka ja jälle oma riigi juhiks ennekõike, kuid tegutses alati Euroopa ja maailma kontekstis tema unistuseks ei olnud mitte ainult ühinenud Saksamaa, vaid ka ühinenud Euroopa ja ta nägi selle ühinenud Euroopa lahutamatu osana Venemaad. ta unistas ühtsest kodust, kus ei oleks okastraati, kus ei leviks hirm, kus ei oleks vaenulikkust, mis oli seni tervet Euroopa mandrit lõhestanud. ta unistas turvalisest ja rahumeelsest elust kõigile kui inimene tõuseb kõrgemale rahvusest või riikidest või piiridest, siis, siis ta toetab koostööd ja usaldust, lähtudes oma väärtustest. sellise ühtse kodu loomisel ei ole aga lõppu. me ei saa öelda, et mingiks hetkeks on kõik valmis. see on igapäevane protsess, milles tuleb üheskoos hoolt kanda. Berliini müür on langenud, selle tükid on suveniiridena üle maailma laiali jagatud, aga me näeme tema jälgi ikka veel ja tuleb tunnistada, et täna oleme veel väga kaugel selle ühise kodu loomisest meie erimeelsuste tõttu, kuid me peaksime aru saama, et ühinenud, õitsev, jõukas kodu on meie eesmärk. Helmut Kohl tõestas väga rasketel hetkedel, et see eesmärk on saavutatav. me peame olema tema töö pärijad aga see paneb meie õlgadele, kõikide Euroopa riigijuhtide õlgadele suure koorma. daamid ja härrad, Saksa taasühinemise ja ühtsuse kantsleri töö on austamist leidnud üle terve maailma. Venemaale jääb ta meelde kui meie sõber tark ja nutikas poliitik, avatud, siiras inimene. Venemaa Föderatsiooni nimel tahaksin avaldada meie sügavat kaastunnet suur tänu! aitäh, härra president! palun Prantsuse Vabariigi presidendil Emmanuel Macronil võtta sõna. proua Kool-Richter, lugupeetud koolipere liikmed daamid ja härrad, riigipead ja valitsusjuhid, daamid ja härrad, Euroopa institutsioonide esindajad, daamid ja härrad, ministrid, daamid ja härrad, suursaadikud, daamid ja härrad, parlamendisaadikud, daamid ja härrad. tänan, tänan selle eest, et valisite Strasbourgi ühe meie Euroopa sümboolsematest paikadest, mis oli hirmult koolile nii tähtis ja mille heaks ta nii palju tegi. et me saame täna siin kohtuda. lubage mul alustuseks rääkida Simon Veilist. ta lahkus meie seast eile, ta oli esimene naisparlamendisaadik, kellest sai pärast Euroopa Parlamendi president ja kes teadis, mis on meie Euroopa hind see sündis surma kustumatust mälestusest. täna oleme siin tulnud kokku tänasel päeval selleks, et avaldada austust Helmut Koolile, tema mälestusele. tema mälestusele ja rohkem veel tema jäljele ajaloos. mitmed teie seast mainisid liigutatult neid ühiseid hetki Helmut Kooliga. minu põlvkonna jaoks on Helmut Koolist juba saanud osa Euroopa ajaloost. see elukogemus, ilma milleta meid täna ei oleks, need ajaloolised valikud, need äh, vapruse märgid, ilma milleta meie põlvkond ei saaks samu valikuid teha on kirjutatud juba tuhandeid lehekülgi, avaldamaks austust tema poolt tehtule, Saksamaa taasühendamine, Euroopa ülesehitamine ja sellest ka, rääkisite ka teie juba pikalt. Kool oli inimene, kes mitmel korral langetas julgeid otsuseid, mõnikord minnes vastuollu avaliku arvamusega, isegi siis, kui neid ei oodatud, neid ei soovitud ja Prantsuse Vabariigi presidendina tahaksin ma, et tema pärand ei piirduks ainult poliitiliste saavutustega, isegi nii silmapaistvate kui tema saavutused. sest õppetunnid, mille ta meile jättis, viivad meid palju kaugemale. Helmut Kohl oli Prantsusmaa jaoks priviligeeritud vestluspartner, esmatähtis liitlane, väsimatu ülesehitaja, kuid ta oli veel palju enamat. ta oli sõber. tema suhe Prantsusmaaga tugines mälestustele, isiklikele, perekondlikele, ajaloolistele. Need mälestused vormusid tema kodumaal Reinimaal, vaadates üle Reini jõe, vaadates naabrite poole. ta eelistas sildu piiridele ja mõnikord ka müüridele. seda suhet iseloomustas tingimusteta austus ja mitte fanatism või kurjus. kaheksakümnendate aastate algul, kui prantslased valisid oma ri-, endale riigijuhid, kelle majanduslikud valikud tekitasid segadust mõningates meie partnerites, sirutas Helmut Kohl meile käe. ta läks mööda mõne tema poliitiliste sõprade kõhklustest ja kui siseriiklikud tülid meid lõhestasid Prantsusmaal, eriti Euroopa teemadel, jäi tema usaldus meie suhtes endiseks ja kui Prantsusmaa taasühendamine tekitas meid mureküsimusi, suunas ta kogu oma energia sellele, et selle asemel, et Euroopat nõrgestada, ühendamine tugevdaks Euroopat. Prantsusmaa oskas olla selle kestva sõpruse kõrgusel pärast Charles de Gaulle'i ja Konrad Adenauerit, pärast Valeri Giscard d'Estaing'i ja Helmut Schmidti, kes panid aluse, tugeva aluse Euroopale, Francois Mitterrand koos Helmut Kooliga võtsid tõrviku enda kätte. mõlemad oskasid ületada need traagilised kogemused, mis iseloomustasid nende põlvkonda. mõlemad oskasid rahvastest, kes üksteisega olid võidelnud, teha sõbrad. Helmut Kohl ja Francois Mitterrand ja seejärel Jacques Chirac näitasid selgelt, et Euroopa on suur ainult siis, kui Euroopa tugineb heatahtlikkusel kui ta tugineb sõprusel. tuletame meelde neljandat jaanuari tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal, kui Helmut Kohl külastas Francois Mitterrandi tema maamajas La Chaise. nädalaid olid püsinud küsimused, mis olid seotud Saksamaa taasühendamisega, kuid see külaskäik võimaldas koolil ja Mitterrandil arutada kõiki neid küsimusi männimetsast kõndides Laandide maakonna liivasel pinnal see ühine jalutuskäik, sellest sündis mõistmine. maailma saatus otsustatakse sellistel hetkedel sageli inimese kõrgusel. Helmut Kohl ja Francois Mitterrand näitasid ka, et vendlus võib alati muutuda soolaks, millel ei ole enam soolamaitset, kui ta inimesi enam ei ühenda. igal hetkel tuleb vendlust kinni, kinnistada ja mõnikord ka võtta riske kinnistades seda läbi lepingute ja institutsioonides. Jacques Delorsist sai selle nägemuse edasikandja ja see, mille nad koos üles ehitasid, oli enneolematu. see on see, mis meid ühendab täna. ja need, kes täna ütlevad, et Euroopa institutsioonid, Euroopa lepingud on sisutühjad tehnokraatlikud konstruktsioonid, tahan öelda siinkohal ja siin, siin Helmut Kooli ees. Te olete unustanud sõpruse kõiges selles. Te olete lasknud surra leegil, kus sepistati Euroopa. Te olete unustanud inimsaatused, millele see Euroopa ehitati. sest teie täna otsustate, et see Euroopa peab olema tehnokraatlik. kuid milline on siis tema elu ja saatuse sõnum? näidata, et meie Euroopa, see, mis meid täna ühendab, on ajaloo vili, paljude põlvkondade ajaloo vili. see on inimsaatuste vili. Need inimesed, kes otsustasid tõusta kõrgemale sellest, mis nende jaoks oli ette kirjutatud, kes olid vaprad, kes tõusid vihkamise vastu, mõnikord hirmu vastu. milline ehitis ei kaotaks oma sisu ja isegi ilu, kui seal keegi ei ela. Need on õppetunnid, mille jätab Helmut Kohl Prantsusmaale ja kõigile eurooplastele. pragmaatilisus, reaalsuse taju, poliitiline osavus, see on kõik väga kasulik, kuid selle abil ei saa midagi üles ehitada. Ide-, ideaalid, mis asuvad sõprusel ja elu enda taustal, need annavad meie projektidele sisu. ja nende, sellise projektile, sellisele projektile tahan koos Angela Merkeliga anda sisu, reaalsuse, tiheduse. ajalugu ühel päeval mõistab meie üle kohut. ajalugu annab karmi hinnangu järeleandmistele, mida teeme lühiajalise kasu ja rahvusliku egoismi nimel hetke lihtsate otsuste nimel. ajalugu aga peab meeles, kui peame oluliseks rahu ja rahvastevahelist mõistmist, meie panust Euroopa projekti, mis on selle kõige eeltingimuseks, sügav sõprus, mis sünnib meie ühisest ajaloost, meie kultuuridest, mis on nii tihedalt ühte põimitud ja katsumustest, mida oleme koos läbinud. kui mõnikord kahtleme, nähes seda tohutut ülesannet meie ees, siis mõelgem suurkujule, kelleks oli Helmut Kool. mõelgem temale kogu tänuga, mida oleme temale võlgu. tuletame meelde selle lause, mis kõik nii hästi kokku võtab. Heute überhaupt keinen Anlass zur Resignation. Wir haben viel mehr Grund zu realistischem Optimismus. Longtemps encore veel kauaks. ammutame tema eeskujust seda, mida vajame selleks, et koos edasi minna. vaprust ja lootust suur tänu, Vabariigi President. ja nüüd annaksin sõna doktor Angela Merkelile, Saksamaa Liitvabariigi liidu kantsler sehr geehrte präsidenten und ministerpräsidenten! lugupeetud peaministrid, ministrid, ekstsellentsid, lugupeetud äh, rahvasaadikud, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud proua kool Rihtel, lugupeetud kooliperekonna liikmed. me jätame täna hüvasti Helmut Kooliga, Saksamaa ühendamise eest vastutava kantsleriga, äh, Karl Suure auhinna laureaadi Euroopa aukodanikuga ta ise nooruses õppis ajalugu ja nüüd on tema koht Euroopa ajalooraamatutes. Helmut Kool on ühe ajajärgu esindajaks. välis- ja sisepoliitikas pani ta paika sambad, mis püsivad siiamaani. tema valitsemisaastatel majandus kasvas, aga sellel ajal mitte kunagi ta ei lasknud silmist äh, suurt maailmapilti, ta mõtles kaugemale kui tänane päev. Helmut Kool aitas kaasa läbi viia pöördeid äh, ja tänu sellele Euroopa ühendati, loodi selline Euroopa, kus me täna kõik elame. palju, mis meie jaoks on täna iseenesestmõistetav, selle eest vastutab Helmut Kool. see, et Ida- ja Lääne-Euroopa ühendati, see, et meil on ühine turg, et meil ei ole piirikontrolle Euroopa Liidu liikmesriikide vahel see, et paljudel nendest riikidest on ühine valuuta, see, et meil on Euroopa Liit oma tänases vormis, see kõik oli, on ja jääb seotuks Helmut Kooli nimega. ta oli terve põlvkonna kujundajaks ja väga vastuoluline oli arvamus tema kohta, väga paljud meist, ka mina võin sellest rääkida kuid see jääb kõik tahaplaanile, kui vaadata tema elutööd. ja just sellepärast peavad ka poliitilised vastased täna talle austust avaldama. kuidas seda selgitada? Helmut Kooli puhul oli minu arvates märkimisväärne see, kuidas ta väga hästi oskas hinnata seda, mis on poliitiliselt võimalik ja ka see, kuidas ta oli veendunud oma otsustes ja selle kahe vahel ei olnud vastuolu. Helmut Kooli võis usaldada. kohe alguses tõi ta oma meeskonda inimesi, kes olid üllatuseks vähemalt parteiliikmetele. tema kabineti töötajatel oli olid vabad käed ja mina selle kabineti liikmena nägin seda ka ja see üllatas mind. muidugi ei olnud alati võimalik oma argumente tema juures läbi suruda, aga ta alati oli valmis ära kuulama nõu ja oma kabineti liikmeid aitama ja seda ka täiesti konkreetsetes olukordades. näiteks üheksakümne teisel aastal pärast seda, kui olin jalaluu murdnud, aitas ta siiski mul mu ministritööd läbi viia. Helmut Kool tuli inimestele vastu, ta, teda huvitasid inimesed, ta üritas olla tihedas kontaktis inimestega ja niimoodi õnnestus tal tõesti, tõesti usaldusväärseid sidemeid luua inimeste vahel Saksamaal, Euroopas, kogu maailmas, luua usaldust, leida sõpru, ta oli tõesti maailma poole pööratud Saksa poliitik, kui Helmut Kohl kaheksakümne teisel aastal liidukantsleriks sai, siis ta sõitis kõigepealt Pariisi. Francois Mitterrandi üks nõunikest ütles, et prantslased olid alguses väga tagasihoidlikud, kuid siis, ma tsiteerin, olime me täiesti vaimustuses temast. see isiklik südamlik suhe iseloomustas väga hästi ja peegeldas ka Saksamaa-Prantsusmaa suhteid meie rahvuse mällu on süüvinud see pilt, kuidas mõlemad riigijuhid Verdaanis haudade ees seisavad, see ühenduse ja sõpruse žest oli uue ühise ajaloo peatüki alguseks. kool käis Varssavis, Moskvas, Washingtonis ja ta väsimatult tegi tööd kõikide naabrite ja partneritega kogu maailmas. lapse ja noore inimesena nägi ta ise sõda, nägi seda jubedat kannatust, eh, mida natsionaalsotsialistid kogu Euroopa ja maailma jaoks kaasa tõid, nägi ka neid hirmsaid pommitamisöid ja just need kogemused olid need, mis juba tema nooruses olid põhjuseks, miks ta võitles kristlike demokraatide eest just need kogemused olid need, millega ta pani paika oma välispoliitilise põhimõtte, milleks oli see, et me peame võitlema tugeva Euroopa eest, kus pole enam mitte kunagi sõda. kui vaadata nüüd äh, seda ajaloolist pilti, siis just see oli see, millel tema tegevus põhines, aga samal ajal jäi ta kahe jalaga maa peale tema koduliidumaa Reinimaa ja Falts jäi tal elu lõpuni südamelähedaseks. see piirkond on Euroopa keskmes ja seepärast osatakse seal väga hästi ka naabreid hinnata. ja tema partnerid tundsid seda, nad teadsid, et Helmut Kooli võib usaldada, see, mida ta ütles või see, mida ta lubas, sellest ta pidas kinni kompromissitult kui Helmut Koolist sai liidukantsler, siis Saksamaa ja Euroopa olid äh, jagatud ja relvakonflikt Euroopa või Saksamaa pinnal oli võimalik. kui tema öö, äh, oma võimu kaotas, siis oli Euroopa ühendatud, Saksamaa ühendatud ja kõik naabrid e-, elasid vabaduses ja rahus ning see, et Euroopa Liit ja NATO öö, laienesid, see kurss oli paika pandud, euro kui ühise valuuta sisseviimine oli otsustatud. kui Helmut Kohl kaheksakümne teisel aastal sai liidukantsleriks, elasin mina Saksa Demokraatlikus Vabariigis ja kaheksakümne seitsmendal aastal Bonnis kohtus äh, ta Erich Honeckeriga, kuulsin, mida ta seal rääkis ja Honecker ütles toona kaamerate ees, et Saksamaal inimesed kannatavad äh, äh, selle killustumise vahel, nad kannatavad selle müüri all ja kui meie kõrvaldame selle, mis inimesi siin lahutab, siis me tegelikult teeme seda, mida inimesed tahavad. inimesed tahavad kokku tulla, sellepärast et nad kuuluvad kokku. seda ütles kool kaamerate ees. Need Helmut Kooli sõnad andsid meile Saksa Demokraatlikus Vabariigis jõudu Poolas ega teistes äh, idabloki riikides äh, pead tõstnud kodanike liikumised, uus tuul Moskvast andis ka meile Saksamaa Demokraatlikus Vabariigis jõudu. sajad tuhanded inimesed tulid tänavatele, avaldasid meelt, võitlesid vabaduse eest ja võtsid maha müüri. ja Helmut Kohl teab, et tema tahtis vabadust alles siis, kui teised veel kõhklesid tema pani paika kursi vabadusele ja arvestas seejuures kogu aeg ka meie naabrite ja partnerite huvidega. tema Euroopa-meelsus ja see usaldus, mis tal kogu maailmas oli, aitas tal kõhklusi ja muresid kõrvaldada ühendatud Saksamaa osas. see on Helmut Kooli ajalooline panus. koos oma partneritega oli tal võimalik Saksamaade ühendamine teha osast Euroopa ühendamisest, tegemist on vabaduse, rahu ja ühendamise projektiga ja ta jätkas Konrad Adenauri, Jean Monnet, Robert Schumanni ja teiste suurte eurooplaste teed. Euroopa on põlvkondade üles ehitatud töö. igal põlvkonnal on uued probleemid, iga põlvkond peab leidma omad vastused selle kohta, kuidas Euroopat muuta tulevikukindlaks. ja ikka ja jälle on seal kõige tähtsam see, mis iseloomustas Helmut Kooli kõige rohkem, ajaloo teadmised, oskus vaadata tulevikku pikaajaliselt ja samal ajal olla väga lähedal inimestele mõelda, mis on võimalik ja millega inimesed lepiksid. ka mõrvatud juudide toetusrühm on surmakuulutuse Helmut kooli kohta avaldanud ja seal meenutatakse seda, et tema oli see, kes ka mõrvatud juudide jaoks äh, monumendi tahtis Berliini püstitada ja seal öeldakse ka, mida ta ütles, kui ta võitles selle monumendi eest, mitte järgmine põlvkond, vaid meie põlvkond peab selle monumendi püstitama, meie nüüd ja praegu, täna, siin ja mitte kunagi hiljem ja just nii see ka otsustati Saksamaa parlamendis kahe kolmandiku häälteenamusega lugupeetud daamid ja härrad, me saadame Helmut Kooli tagasi Saksamaale. me läheme veel kord tema kodulinna Ludwigshafenisse, seal oli tema kodu pikki aastaid koos oma esimese abikaasa Hanneloorega, kes seisis tema kõrval nii headel kui ka halbadel aastatel. ja me mõtleme ka tema peale täna suure tänutundega. lugupeetud proua Kool-Rihtel, teie viimastel aastatel tõesti väga pühendunult ja suure armastusega hoolitsesite oma abikaasa eest kuni viimaste päevadeni. avaldan teile kaastunnet, avaldan kaastunnet kõigile Helmut Kooli pereliikmetele. ning täna Spairis äh, lõpetame me mälestustseremoonia ning jõuame me siis tagasi uuesti Saksamaa, Prantsuse ja Pfaltsi juurde Euroopa aukodanik, Saksamaa ühendamise eest vastutav liidukantsler, just niimoodi jääb Helmut Kohl meie mälestustesse. ilma Helmut Koolita poleks miljonite inimeste elu, oleks miljonite inimeste elu hoopis teistsugune, just nende inimeste oma, kes elasid enne üheksakümnendat aastat müüri taga. Helmut Kool, see, et mina täna olen siin sellesse panustasite teie väga palju. aitäh kõikide nende võimaluste eest, mis te mulle andsite. aitäh kõikide nende võimaluste eest, mis te väga paljude inimeste jaoks avasite. aitäh nende võimaluste eest, mida meie sakslaste ja eurooplastena saime tänu teile. Te saavutasite väga palju. puhake nüüd rahus. nüüd oleme meie need, kes peame teie pärandit hoidma langetan oma pea teie ja teie elutöö ees ja teen seda tänulikkuses. aitäh! lugupeetud proua liidukantsler, aitäh!